kallid kolleegid, alustame koosolekut. meil on üsna pikk ja keeruline hääletus ees. kõigepealt ma selgitan teile äh, seda nimekirja, mis on teie ees. Tom Hanks ja Steven Spielberg võtsid minuga ühendust nimelt äh, toimub filmimine ja kommunikatsiooni peadirektoraat korraldab seda selleks, et äh, saada dokumentaalfilm selle kohta, kuidas Euroopa Parlament töötab ja see filmimine toimub härra Marinesko raporti hääletamise ajal, nii et proua Marinesku, te saate väga kuulsaks. ning filmitakse ka arutelusid volinik Tajaniga. nii et meil on vaja siin palju kaamerat, panoraamfilm tehakse sellest ja pärast näidatakse külastajate keskuses kaks tuhat kaheksa juhatus andis selleks heakskiidu sellele projektile ning äh, film lihtsalt räägib sellest, kuidas Euroopa Parlament töötab ja kolm või isegi neli komisjoni ainult valiti välja, kus siis filmimiseks läheb. Need on need kõige tähtsamad komisjonid. ja sellepärast võeti ühendust ka minuga ja paluti, et oleks võimalik transpordi ja turismikomisjonis filmivõtteid teha. nii et lihtsalt et juhuslikult valitakse äh, arutelud, mida filmida ja samuti filmitakse ka täiskogu ja seda homme. nagu te näete, tavalised kaamerad on juba olemas, aga peale selle veel on see suurepärane seade siis, mis minu nina alla siia on pandud, see on see kolmsada kuuskümmend kraadi panoraamvõtteid tegev seadeldis. ma tahtsin teda, teid lihtsalt sellest teavitada nii et kallid kolleegid, arvestades seda, et meid siin kõikidest nurkadest filmitakse ümberringi, siis palun, äh, te saate aru, et teil ei ole kuhugi peitu pugeda. ja kui teile nina sügeleb, siis teadke, et tegelikult olete te kogu aeg vaateväljas. mõtlesin, ma ütlen selle ära, sest ega te ei taha, et saadikud pärast äh, filmilindile jäävad niimoodi. nii et sellepärast on siin nüüd meil kaamerad ja need asjad toimuvad. proua Lichtenberger, kui tulnuks siia, siis panduks veel üks kaamera püsti, aga nii et äh, kommunikatsiooni peadirektoraadi võtted, filmivõtted toimuvad siin praegu, selleks et üldsus saaks laiemalt hiljem teada, kuidas siis parlament toimib ja töötab. nüüd päevakord ja meil on proua Marinesko raporti üle hääletamine. E, ja see raport käsitleb raudteevõrgustikku, mida kasutatakse kaubaveoks. ma tuletan saadikutele meelde, et võt-, tuleb välja võtta hääletuskaart ja enne kui me hakkame hääletama, kontrollime, kas kaardid töötavad, ma kuulutan äh, hääletuse avatuks. kontrollime. kahjuks jälle rohelised ei tee nagu peab. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes? numbritega probleeme ei ole, ei ole. nii et me oleme valmis. kõigepealt esimene. kompromiss kaksteist ja üheksakümmend kuus, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? järgmine kolmteist, raportööri poolt, kes poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud neliteist raportöörilt suulise muudatusettepanekuga, mis on teil kirjas, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend seitse võeti tagasi, järgmine on üheksakümmend kaheksa, kes poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend üheksa on tagasi võetud, viisteist raportöörilt koos suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaks. see äh, kukub ära. Äh, nüüd järgmine teise artikli kohta. Äh, viies, kes poolt? erapooletud, tagasi lükatud. sada kuus on tagasi võetud, kompromiss B kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss C, artikkel kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksateist, kes poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend raportöörilt koos suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üks raportöörilt koos suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viisteist, kes poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. <laughs> kompromiss D. artikkel neli teine eh, lisa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend viis on järgmine koos suulise muudatusettepanekuga raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud artikkel seitse, lõige üks. suuline muudatusettepanek raportööril, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitseteist, kes poolt? kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kaheksateist proua Bilbaolt, suulise muudatusettepanekuga proua Bilbaolt, kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime üle sada kaheksateist, kontrollime sada kaheksateist, hääletus algas. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes kuusteist poolt, üks vastu, seitseteist jäid erapooletuks, tagasi lükatud, kakskümmend kuus raportööril koos suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss E, artikkel seitse neljas lõige, kompromiss E, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss F, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kaheksa Liberatskilt koos suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss G artikkel seitse, lõige kuus A, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmine on kolmkümmend raportöörilt koos suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üks raportöörilt suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaks raportöörilt, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel kaheksa neljas lõige, suuline muudatusettepanek proua Bilbaolt. täienduseks, eh, kes poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. sada kakskümmend üheksa. meil on osade kaupa hääletamine, mida palus proua Marinescu, esimene osa along with other measures ja teine osa it must also take into account the implementation ja nii edasi. esimene osa sada kakskümmend üheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? teine osa, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmas osa, viimane fraas, sada kakskümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kolm, raportöörilt koos suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kolmkümmend neli raportööril, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kümme, esimene lõige, suuline muudatusettepanek raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend viis, kolmkümmend kuus, kolmkümmend seitse, kolmkümmend kaheksa kuni neljakümne teiseni kõik on tagasi võetud, välja arvatud nelikümmend üks. nii et nelikümmend üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kolm, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend neli suulise muudatusettepaneku, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend üks kukub ära, nelikümmend viis koos suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud artikkel kaksteist lõige kaks on järgmine suuline muudatusettepanek, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel kaksteist raportöörilt eh, suuline muudatusettepanek, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend kuus raportöörilt koos suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend üheksa. kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss, hašš, kaksteist A artikkel, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend kaheksa raportöörilt, kes on poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üheksa raportöörilt koos suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend raportöörilt koos suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend üks on tagasi võetud, viiskümmend kaks raportöörilt suuline muudatusettepanek. kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kolm, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend kuus Kraamerilt, kes poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend viis raportööril, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kuus raportööril, kes poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend kaheksa, sada nelikümmend üheksa on identsed, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend seitse raportöörilt suuline muudatusettepanek, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend üheksa ja viiskümmend kaheksa tagasi võetud, viiskümmend üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kolm raportöörilt ärakustutamise ettepanek, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend langeb ära kuuskümmend neli raportöörilt, me oleme nüüd viieteistkümnenda artikli lõike kolm juures, kuuskümmend neli, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viiskümmend kaks härra Kraamerilt poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend viis raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kuus ja kuuskümmend seitse võime hääletada koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend neli ja sada viiskümmend viis on identsed härra Ertugilt ja härra Tremosolt, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda üle, sada viiskümmend neli ja sada viiskümmend viis. hääletus algab. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. kolmkümmend viis hääletas kuusteist poolt, kaheksateist vastu, üks erapooletu, tagasi lükatud. hääletame sada viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kaheksa raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada viiskümmend seitse ja sada viiskümmend kaheksa identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend üheksa langeb ära, kuuskümmend üheksa järgmisena raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud artikkel kakskümmend lõige üks muudatusettepanek seitsekümmend kuni seitsekümmend kuus on tehtud ettepanek need koos hääletada, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend seitse on tagasi võetud, seitsekümmend kaheksa raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend härra Kraamerilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. härra Marineskolt sada kuuskümmend üks kohta, palun, härra Marinesko. tänan, esimees, ma võtaksin selle suulise muudatusettepaneku tagasi, et jääks algne ettepanek sada kuuskümmend üks. kas kõik said aru? suuline muudatusettepanek on tagasi võetud, seega nüüd hääletame algset muudatusettepanekut sada kuuskümmend üks, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. järgmisena sada kuuskümmend kaks härra Riikelt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend kolm proua Bilbaolt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kuuskümmend neli koos suulise muudatusettepanekuga ja ma rõhutan seda, et ei tekiks segadust, koos suulise muudatusettepanekuga sada kuuskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend viis, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend üheksa raportöörilt Äh, on heaks kirjutatud ka kompromiss D-ga juba, seega järgmised sada kuuskümmend kaheksa. Äh, järgmisena seitsekümmend üheksa langeb ära, kuna seitsekümmend üheksa kiideti heaks. Äh, põhjenduspunkt neli, muudatusettepanek üks, suulise ettepanekuga raportöörilt, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud kaks raportöörilt, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. kolm, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. neli, koos suulise muudatusettepanekuga raportöörilt, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend, proua Tikaalt, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üks, ma vabandan, kompromiss I, vabandust, mul läksid sassi, kompromiss I, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kolm on järgmisena põhjenduspunkt kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss J. põhjenduspunkt kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt kolmteist, muudatusettepanek kaheksakümmend seitse, poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuus raportöörilt koos suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse, kaheksakümmend üheksa on tagasi võetud kaheksakümmend kaheksa peame hääletama teist mainimist eh, raudteeettevõtted, kes on poolt, vastu, erapooletud. kas me kontrolliksime seda osa, mis on second mention of railway undertakings, muudatusettepanekus kaheksakümmend kaheksa, hääletus algab. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes kolmkümmend neli hääletas, kakskümmend kaks poolt, kaksteist vastu, selgelt vastu võetud. üheksakümmend järgmisena härra Martšinkivitšilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksa on tagasi võetud, järgmisena üheksakümmend üks härra Krammerilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üheksakümmend kaks proua Degault, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. see tähendab seda, et üheksa langeb ära, järgmisel üheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend neli on tagasi võetud, järgmisena kümme raportöörilt koos suulise muudatusega, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. üksteist on tagasi võetud, üheksakümmend viis on tagasi võetud, ma arvan okei, üheksakümmend viis, proua Bilbaolt. kes on poolt? üheksakümmend viis, me hääletame üheksakümne viiendat muudatusettepanekut, kuna üksteist on tagasi võetud, me peame hääletama üheksakümne viiendat, seega üheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja lõpphääletus. kas te olete valmis? hääletus algab. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. kolmkümmend kuus hääletas, kolmkümmend poolt, kaks vastu, neli erapooletut. raport on heaks kiidetud ja õnnitlused härra Marineskole. Well done to everybody. Ah, hästi tehtud, kes selles hääletuses osalesid, see kulges suhteliselt sujuvalt me ootame kümne minuti pärast äh, voliniku Dajanit ja meil on kümme minutit nüüd aega ja mul oleks hea meel, kui komisjoni liikmed jääksid kohale ja kuulaksid härra Dajanit ja seega jätkame vähem kui kümne minuti pärast. Arriva lei, arriva.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

daamid ja härrad, alustame uuesti oma koosolekuga. tervitan siin volinik Dajanit. volinik on loomulikult meile kõigile tuntud, vähemasti neile, kes juba olid siin ka eelmise parlamendi ajal, nii et äh, küll tal oli teistsugune portfell, aga, aga siiski nüüd on, enne oli ta transpordivolinik, nii et äh, tere tulemast siia turismi- ja transpordikomisjoni. ootame huviga teie sõnavõttu turismipoliitika kohta, mina ise kuulan äh, teid väga tähelepanelikult, sest et mul on ju raudtee ähm, alane taust. nii et suur aitäh, et olete aega võtnud selleks, et siia täna kohale tulla ja annangi kohe sõna teile, palun. Thank you very much, dear chairman, thank you. suur aitäh. olete teinud väga head tööd ma olen suutnud Lissaboni lepingusse lisada ka õigusliku aluse turismi valdkonna jaoks, sellepärast et me ei, ma ei tahtnud sugugi kaotada siin teie toetust, nii et suur aitäh teile, parlamendile, sest et just nimelt tänu Lissaboni lepingule saan ma endiselt siin teiega koostööd teha. kahe aasta jooksul tegime väga head tööd, saatsime väga selgeid signaale Euroopa Liidu kodanikele, alustasime väga olulisi reforme ja see lõi meile hea aluse tööks edasi selles sektoris, mille osas on nüüd ka esimest korda olemas õiguslik alus. ja mina olengi Euroopa Komisjoni volinik ja mul on ühtlasi ka pädevused turismivaldkonnas ja mul on väga hea meel viibida siin transpordikomisjonis nagu te teate, on Euroopa Liidul nüüd pädevus edendada konkurentsivõimet turismivaldkonnas ja ühtlasi soodustada liikmesriikide vahelist koostööd selles osas. nii et tegemist on äh, tõelise integreeritud horisontaalse poliitikaga. nüüd äh, meie ülesandeks on üheskoos seda poliitikat edasi arendada ja äh, kutsun teid kõiki üles minuga koostööd tegema sellepärast et peame selle poliitika muutma millekski sisuliseks ja leidma ühtlasi selle ellurakendamiseks vajalikud ressursid. turism kujutab endast äh, tähtsuse järjekorras kolmandat kõige olulisemat majandustegevuse valdkonda Euroopas. kui me võtame arvesse käivet just nimelt, äh, tegemist on strateegiliselt olulise valdkonnaga Euroopa Liidu jaoks, sellepärast et äh, turismi valdkonnas luuakse väga palju töökohti ning ühtlasi on sellel suur potentsiaal äh, soodustada majanduskasvu. ja ühtlasi aitab see maapiirkondades või äh, äärepoolsematel aladel äh, tagada sotsiaalne ning majanduslik integratsioon. turismisektorist on pärit viis protsenti Euroopa Liidu SKT-st ja see võib ulatuda lausa kümne protsendini, kui me võtame arvesse ka eh, seotud eh, majandussektoreid. kümme miljonit eh, inimest töötavad selles sektoris, mis moodustab üle viie protsendi kogu Euroopa Liidu aktiivsest elanikkonnast ja see number üla-, ulatub kaheteistkümne protsendini, kui me võtame arvesse ka seotud majandussektoreid ja Euroopa Liitu tuleb igal aastal kolmsada kaheksakümmend miljonit äh, turisti, mis moodustab nelikümmend kaks protsenti üleüldse turistide liikumisest maailmast. kahe tuhande kaheksandal aastal Euroopa Liidu elanikud äh, tegid rohkem kui miljard reisi nii et turism on nüüd kujun-, kujunenud juba Euroopa Liidu kodanike õiguseks ja see näitab ühtlasi seda, kui hea on meie elukvaliteet. Euroopa elanikkond vananeb, kuid ähm, meie turismialane pärand peab olema ligipääsetav ka ähm, juba vanematele inimestele ning samuti liikumispuudega inimestele nii et äh, siin on tegemist tõelise väljakutsega. nimelt äh, tuleb tagada võimalus reisida ka nendele inimestele, kellel on liikumisega raskusi, neid on ju kümneid miljoneid. ühtlasi peame pöörama tähelepanu noortele ning äh, majanduslik mitte väga heas olukorras olevatele noortele peredele. Neil on tihtipeale raskusi öö, teostada oma nii-öelda turismiõigust või oma reisimisõigust. me oleme juba tegelenud reisijate õigustega, aga nüüd peame kodanikele andma ka õiguse olla turisti ja seda saan ma teha ainult teiega, ainult teie toetusel nagu ka teised majandussektorid, on turismisektor kannatanud oluliselt praeguse majanduskriisi all ja just nimelt sellepärast minu taotlusel kutsusimegi kokku neljateistkümnendal, viieteistkümnendal aprillil Madridis konverentsi, mis rääkis äh, turismisektori arenguperspektiividest. seda juhtis Hispaania eesistuja ja samas korraldati ka mitmeid mitteametlikke koosolekuid, mille tulemusena tulime välja ühisavaldusega. tahaksin tänada ka teie parlamendikomisjoni, kes saatis sinna proua Ayala Senderi, väga väljapaistva esindaja, ning kes panustas äh, sellesse konverentsi väga oluliselt Euroopa Parlamendi poolt. ja selle ähm, mitteametliku ministrite kohtumise lõpus tuldi välja ka ühisavaldusega komisjonil on plaanis välja tulla ka teatisega, mis juba räägib kinnistunud turismisektori raamistikust Euroopa Liidus. see on esimeseks sammuks selleks, et arendada välja konkurentsivõimeline, kaasaegne ning sotsiaalsest vaatenurgast vastutustundlik turismisektor me oleme pidanud äh, nõu nii erasektori kui avaliku sektori ettevõtetega turismivaldkonnas, oleme kuulnud ära, kuulanud ära nende ideed tulevikuks ning ühtlasi on nad kõik väljendanud soovi teha koostööd, et ehitada üles parem raamistik oma turismisektorile Euroopa Liidus. sain inspiratsiooni sellest eelmisest teatisest juba uueks teatiseks, millega mul on plaanis välja tulla enne aasta lõppu. tänan kõiki neid, kes oma aktiivse osalusega aitasid kaasa sellele, et see konverents Madridis osutus nii edukaks tahaksin veel kord tänada ka proua Jala Senderit, kes viis meie töö sellel konverentsil lõpule koos ka Hispaania ministriga. tahaksin rääkida sellest, millest on plaanis rääkida mul järgmises teatises. komisjoni eesmärgiks on kõigepealt tagada turismisektori jätkusuutlik konkurentsivõime ning ühtlasi edendada turismisektori arengut üldiselt Euroopa Liidus. tegemist on eesmärgiga, mis läheb täielikult kokku Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegiaga, mis kiideti heaks eelmise äh,, märtsikuus, vabandust see aitab kaasata sinna kõik sidusrühmad, olgu siis tegemist turismitööstuse esindajatega, Euroopa Komisjoniga ja nii edasi, kõik töötavad koordineeritult koos, tihedas koostöös. loomulikult siseriiklikud meetmed kujundavad endast lisandväärtust, loomulikult järgime me alati proportsionaalsuse ning subsidiaarsuse põhimõtteid vastavalt sellele, mida ma nüüd kõigilt sidusrühmadelt kuulnud olen, on mul plaanis keskenduda oma töös järgmistele aspektidele. kõigepealt edendada turismitööstuses innovaatilisust ning konkurentsivõimet, teiseks soodustada säästva arengu põhimõtetele vastavat Äh, turismi ja teha seda samuti ka arenguriikides. kolmandaks, suurendada Euroopa Liidu nähtavust, samuti parendada ligipääsu turismiteenustele nii Euroopa Liidus kui ka kolmandates riikides ning neljandaks, kaasata turism ka Euroopa Liidu rahastamisinstrumentidesse. nii, et kõigepealt konkurentsivõimest loomulikult on Euroopa Liidu jaoks äh, põhimõttelise tähtsusega parandada Euroopa Liidu majanduse konkurentsivõimet üldiseks, üldiselt selleks, et meie majanduskasv oleks dünaamiline. ja seega tuleb teha sama ka äh, turismisektoriga ning seotud majandussektoritega, näiteks äh, põhinedes erinevatel statistilistel andmetel, mis pärinevad näiteks Maailma Turismiorganisatsioonist. eriti oluliseks on minu jaoks luua võrgustik ülikoolidest, instituudidest, uurimisinstituutidest, mis võimaldavad luua teal-, tõelise Euroopa Liidu turismialase vaatluskeskuse. ja öö, äh, statistilised andmed on siin meie jaoks väga oluliseks infoallikaks. komisjon kiitis hiljuti heaks määruse, mis puudutab statistilisi andmeid turismi valdkonnas, on väga hea näide edasiliikumiseks, nüüd peavad andma sellele oma heakskiidu juba nõukogu ja komisjon samuti on siin väga oluliseks aspektiks ka äh, uude tehnoloogiate kasutamine, võtame näiteks äh, kommunikatsioonitehnoloogiad, mis on olulise tähtsusega selleks, et ähm, tagada tõhusus turismisektoris. uute tehnoloogiate kasutamise, kasutamist tuleb arendada nii äh, VKE-de puhul kui ka erasektoris ja avalikus sektoris tuleb tagada, et nendel ettevõtetel oleks ligipääs laenudele ja ühtlasi, et ähm, soodustatakse nende innovaatilisust. turismitegevuse kaasajastamine tähendab seda, et selle sektori ettevõtted ja töötajad peavad olema vastutustundlikud, loomulikult tuleb töötajaid ka välja koolitada ähm, selleks, et nad oskaksid kasutada uusi tehnoloogiaid, tuleb ühtlasi soodustada ähm, sektoritevahelist töötajate liikumist. Ähm, üheks oluliseks probleemiks on ka see, et turismisektoris on äh, töö hooajaline ning see kahjustab selle sektori konkurentsivõimet ja tulen välja kindlasti konkreetsete ettepanekutega selleks, et pikendada kõrg, turismi kõrghooaega Euroopas. on juba tuldud välja algatusega Kalipso, sellega üritatakse soodustada Äh, turistide liikumist ka äh, väljaspool kõrghooaega Euroopa Liidu piires. nüüd äh, loomulikult see, kui hea kvaliteediga on see koht, kuhu inimene reisib, selleks, et tagada see nende piirkondade keskkonna heaolu, tuleb tagada integreeritud lähenemine ja ühtlasi loomulikult tuleb edendada kultuurilist aspekti. uus poliitiline raamistik peab tunnustama viite turismi jätkusuutlikkuse põhimõtted, need on sotsiaalne, poliitiline, majanduslik, kultuuriline ja nii edasi. ja mitmed Euroopa Liidus asetsevad äh, turismimagnetid äh, tegelikult juba austavad kõiki neid põhimõtteid. komisjonil on lisaks sellele plaanis ka edendada kohalikke ning regionaalseid võrgustikke selleks, et jagada häid tavasid. ja selles kontekstis näen ka suure rõõmuga seda, et Euroopa Liidul on plaanis luua ka võrgustik Eden, mis aitab turismiobjekte arendada säästva arengu põhimõtetest lähtuvalt. ühtlasi tuleb keskenduda ka Euroopa äh, kultuuriobjektide haldajate vastutustundlikkusele. nüüd, mis puudutab Euroopa maine tugevdamist kui kvaliteetturismi sihtkoht ning ühtlasi kui säästva arengu, säästva arengu põhimõtteid järgiva turismiobjekti maine. oluline on parandada seda, kuidas nähakse Euroopat tuleb tagada see, et Euroopat nähtaks kvaliteetturismi sihtkohana ja sellepärast tuleb tagada koostöö liikmesriikide ning komisjoni vahel ning samuti ähm, igasuguste siseriiklike turismiorganisatsioonide ning Euroopa turismiorganisatsioonide vahel, selleks et koos suudaksime töötada välja projekti, projekti turismivaldkonnas, millele andsid äh, Madridis juba ministrid oma heakskiidu. tegemist on väga hea algatusega, tegemist on Euroopa äh, turismiportaaliga Visit Europe, see on suureks abiks äh, nendele turistidele, kes tulevad väljaspoolt Euroopa Liitu ning kus tahavad oma puhkuse veeta just nimelt Euroopa Liidus ja see annab informatsiooni erinevate liikmesriikide kohta, kõike seda saab seal vaadata, sinna võib ka muud infot lisada, näiteks äh, võib siin tuua välja konkreetsed ähm, marsruudid turistidele, võib rääkida ka sellest, mida on teinud juba Euroopa Nõukogu. Visit Europe keskendub rahvusvahelisele turismile, aga tahan töötada ka selle nimel, et Euroopa Liidu kodanikud reisiksid ka Euroopa Liidu sees ja samuti tuleb äh, tihendada koostööd kolmandate riikidega, näiteks äh, Hiinaga ning samuti ka äh, arenguriikidega. võtame Hiina ja Venemaa, nemad on juba väljendanud oma soovi tihendada koostööd Euroopa Liiduga erinevates sektoris, erinevates sektorites, mis on seotud turismiga. just nimelt Hiinaga on meil ette nähtud erinevaid konkreetseid algatusi ja peagi luuakse ka interneti lehekülg selleks, mis võimaldavad tagada heade tavade jagamise. ja on ka plaanis teistsuguseid algatusi, mis tugevdavad koostööd Hiinaga ja esimesel juulil tuleb komisjon välja oma algatustega ka Shanghai maailmanäitusel. alustame siis juba konkreetsemat äh, turismialast koostööd Hiina vastava ministeeriumiga. ja kui nüüd vaadata arheoloogiat, siis see pakub salu, samuti täiesti uusi võimaluse, võimalusi turismisektorile ja Eden projekti raames räägitakse põhiliselt just aastatest kaks tuhat kümme, kaks tuhat üksteist, räägitakse arheoloogilistest industriaalarheoloogilistest turismiobjektidest, näiteks kaevandused, endised tehased, tegemist on kohtadega, mis on pärit täiesti teistsugusest majanduslikust ning sotsiaalsest ühiskonnast. nimelt tahan rõhutada just nimelt seda aspekti, sellepärast et nüüd meie noored, kes reisivad kas autoga või mootorrattaga, neil on kas üks või lausa kaks mobiiltelefoni kasutada ja kes äh, vaatamata praegustele rasketele majandustingimustele elavad siiski paremini kui nende esivanemad, siis on oluline, et nad mõistaks seda, et nad on selle, neil on see kõik kasutada tänu miljonitele äh, Euroopa töölistele, kes pidid äh, tegema tohutuid, äh, tooma tohutuid ohvreid, sealhulgas ka mm, sisserännanud töölised. aga nüüd meie noored äh, elavad siiski majanduslikult väga heades tingimustes. ja ähm, kui nüüd need noored külastaksid selliseid industriaalarheoloogilisi turismiobjekte, siis äh, see kindlasti oleks väga positiivne, sest et äh, see tagaks selle, et nad ei unustaks seda, mida, kuidas elasid nende vanavanemad. turismisektor on väga äh, keeruline, siin, seal on kaasatud väga eruli-, erilised, väga erinevad majanduslikud tegevused, võtame siseturu, tarbijakaitse, tööhõive, ühtekuuluvus, kultuur, uurimine, uurimistegevus, kaubandus, keskkonnakaitse, kliimamuutus, põllumajandus, välissuhted ja ühtlasi ka konkurents, nii et kõik need Euroopa Liidu erinevad poliitikad on seotud ühel või teisel viisil just nimelt turismivaldkonnaga. ja meie teeme kõike, mis meist oleneb, selleks et äh, tagada see, et ka turismisektor oleks kaasatud kõikidesse nendesse Euroopa Liidu poliitikatesse. turismisektor peab olema teadlik erinevatest rahalistest vahenditest, võtame struktuurifondid äh, või äh, tehnoloogia arenduse raamprogramm ja nii edasi ühtlasi tuleks suurendada ja tugevdada seda eelarverida, mis on suunatud turismile. siiamaani oli see üsna killustatud. esiteks tahaksin et erinevate programmide raames, mis on suunatud ettevõtetele ning konkurentsivõime arendamisele, pööratakse erilist tähelepanu ka turismile ja loomulikult konsulteerides parlamendi ning nõukoguga juba räägime sellest, kas oleks võimalik välja töötada konkreetne rahastamisinstrument, mis oleks suunatud äh, siis äh, ajaperioodile kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend me teame, et turismitööstusel on olnud äh, suuri raskusi Islandi tuhapilve tõttu. viimastel nädalatel blokeeris see täielikult lennuliikluse, loodi äh, ajutine töörühm äh, Siim Kallase juhtimisel. ja peagi saame juba esimesed äh, hinnangud, saime juba näha esimesi hinnanguid selle kohta, millised olid selle tuhapilve tagajärjed ja kogunesime ka veidi pärast seda turismi ka tegelevate Euroopa Liidu ministritega. ministrid tajusid vajadust, et oleks äh, vaja luua Euroopa Liidu vaatluskeskust ning eriti just luua varase hoiatuse süsteem. seda süsteemi oleks võimalik kasutada juhul, kui äh, tekib äh, probleeme transpordiga ministrid andsid edasi esimesed arvandmed selles osas, kui suur kahju tulenes tuhapilvest, vastavalt esialgsetele andmetele kannatasid kõige rohkem Prantsusmaa, Hispaania ja Itaalia sada miljonit eurot, Kreeka kuuskümmend miljonit eurot kahju vastavalt äh, andmetele. nii et turismisektor äh, sai kahjusid umbes ühe miljardi euro piires. Äh, härra Siim Kallasele olen saatnud ka kirja, viidates sellele, et tuleb informeerida kõiki turismisektori sidusrühmi selleks, kui, et nad teaksid, kas võetakse vastu mingisuguseid otsuseid äh, tulenevalt äh, tuhapilve probleemist eelmisel nädalal leidis aset mitmeid pressikonverentse, tehti erinevaid avaldusi ja üritasin võimaluse piires inimesi raha, rahustada. täna hommikul aga on veel ikkagi midagi lahti nüüd Iirimaal, aga igal juhul üritasin äh, turismisektorit äh, rahustada tuleb teha kõik selleks, et äh, õhuruumi sulgemise tagajärjed ei oleks liiga kaugele ulatuvad. kindlasti turismi puudutavad ka erinevad kultuurilised ja religioossed turismimarsruudid ja kindlasti tuleme välja teatisega, mis puudutab ka Euroopa Liidu turismi Maltal, nii et vabandan, kui ma nüüd olin siin liiga paljusõnaline. aga minu sõnavõtu pikkus äh, näitab seda, kui suurt tähtsust ma omastan turismisektorile. tegemist ei ole lihtsalt äh, mingisuguse lisandiga minu portfellile, minu arvates on tegemist olulise tähtsusega strateegilise sektoriga Euroopa Liidu majanduskasvus, suur aitäh! ma tänan, volinik! selle sõnavõtu eest, eriti mis puudutas seda tööstuspärandit, meeldis mulle. mul on pikk nimekiri sõnasoovijatest, neid on viisteist kokku nimekirjas hetkel. Te mõistate ju, et see haamrike mm, hakkab siin väga aktiivselt tööle ja ma vibutan seda meie arutelu käigus. ma teen ettepaneku, et et kolm minutit fraktsioonide esindajatele ja siis kaks minutit teistele ja palun pidage sellest kõneajast kinni. arvestades, arvestage seda, et korraga saab volinik ikkagi neljale-viiele küsimusele vastata, mitte viieteistkümnele. nii et ma loodan teie koostööle nüüd selle arutelu korraldamisel. härra Pascuel Rahvapartei fraktsiooni nimel kolm minutit, palun. suur aitäh tere tulemast siia, härra Dajani, tere tulemast koju! meie jaoks on suur õnn see, et äh, teil on endiselt äh, nüüd mandaat, et tulla tagasi siia transpordikomisjoni. nüüd näeme, et äh, turism on juba midagi konkreetset, sellel on õiguslik alus, kunagi oli see midagi sellist pigem abstraktsemat artikkel sada üheksakümmend viis, mis loob õigusliku aluse turismisektorile, on aga väga piiratud ja see tähendab, et peame käituma väga ettevaatlikult, et tõepoolest austatakse subsidiaarsuse ning proportsionaalsuse põhimõtteid ning et ei tekiks siin mingisugust kadedusprobleemi äh, liikmesriikide poolt, kellelt oleks justkui mingi pädevus ära võetud selleks, et toet-, töötada välja ambitsioonikas turismipoliitika, selleks on vaja pidada väga palju dialoogi, tagada konsensus liikmesriikide vahel, et ei tekiks siin mingit sekkumist liikmesriikide äh, pädevusse, sellepärast et nagu te väga hästi teate, võib juhtuda, et just nimelt äh, sel puhul hakkavad liikmesriigid nägema teisi liikmesriike konkurentidena nii et äh, loomulikult liikmesriigid konkureerivad omavahel, aga samal ajal peavad nad olema võimelised rakendama ellu tõ-, tõelist Euroopa äh, turismipoliitikat. härra Simson, jään siin lühisõnaliseks, loomulikult ei ole mul siin välja, võimalik välja tuua kõiki aspekte. härra Tajani, kõik, mida te ütlesite, ma olen sellega absoluutselt nõus. tegemist äh, oli väga ähm, ettevaatliku, kuid mõistliku, aga samal ajal ka ambitsioonika sõnavõtuga. nii et isegi, kui me ei sekku siin riik, liikmesriikide pädevusse, siis ikkagi on meil palju ära teha. leping annab meile teatud pädevuse, selle raames on võimalik äh, koordineerida, täiendada siseriiklikke meetmeid, äh, lisades sinna erilise Euroopa Liidu mõõtme ja tegelikult kõik see, millest ma siin räägin, need ei ole minu enda sõnad, need on pärit komisjoni öö, enda teatisest. komisjon jäi väga ettevaatlikuks ja teie, härra volinik, te juba rääkisite sellest, kuidas meetmed selleks, et parandada konkurentsivõimet, tagada säästev areng, tagada ühtlasi see, et Euroopa Liit oleks peamiseks turuks kolmandatele riikidele, on täiesti saavutatavad. ja meil on juba mitmeid instrumente, mis juba töötavad ja miks mitte luua ka ad hoc instrument kindlasti Hispaaniale ja miks ka mitte Itaaliale oleks sellest palju äh, kasu. Kalipso äh, kui integreeriv sotsiaalpoliitika on äh, sellest juba väga hea näide härra volinik ütles, on vajalik ka see, et me looksime Euroopa Liidu poliitika, mis äh, tagaks ka ühenduse kaubamärgi kasutamise, ilma et äh, nüüd tekiks konkurents juba olemasolevate kaubamärkidega. härra volinik, te rääkisite väga selgesõnaliselt, mina olen teiega nõus ja kuna minu aeg hakkab nüüd otsa saama, siis tahan teid lihtsalt tänada ja küllap meil on veel tulevikus aega palju omavahel rääkida, aitäh! ma tänan härra Al-Kadri sotsiaaldemokraatide nimel. ma tänan, härra volinik, ka mina tahan teid tänada selle sissejuhatuse eest. on iseenesestmõistetav, et turism on tähtis Euroopale. ma tean, et transport on nüüd lahku löödud teie volitustest, aga transpordipoliitika mõjutab tohutult turismipoliitikat ja see on muutunud üha selgemaks möödunud nädalatel. just see vulkaanipurse tõestas seda, me nägime, kui raskeks osutus inimestel reisida ja kohe tõusetus eh, reisijate õiguste kaitse temaatika ja nii edasi, nii et ma usun, et toimunust on vaja nüüd teha meil mõned järeldused ja need järeldused lähevad kindlasti kaugemale turismi valdkonnast, aga mõju turismile on olnud väga tugev. Te rääkisite siin sektori jätkusuutlikkuse ja konkurentsivõime tugevdamisest. kui me räägime tegevuspoliitikate elluviimisest, siis ma usun, et on vaja väga praktiline lähenemisviis võtta ja mõelda selle peale, mida inimesed ennekõike vajavad. ja mõned asjad, mis mind hämmastasid, võib-olla kuuluvad otseselt just teie mandaati. see integreeritud piletite süsteem raudteel võib-olla peaks see ka teistele transpordiliikidele laienema. parem juurdepääs informatsioonile on samuti väga oluline teema. ma arvan, et tarbijatele peab avanema ka võimalus võrrelda seda, mida neile pakutakse. kriteeriumide ühtlustamine, kui näiteks hotellidele neid tärne eraldatakse, siis ka see peaks olema harmoneeritud. kõik see on ülimalt tähtis aga ma tean ka, et need küsimused kuuluvad ennekõike liikmesriikide pädevusse. ja jälle nüüd ähm, hooajalisus turismis on midagi, mille peale peab samuti mõtlema ja jälle see kõik seondub ka elanikkonna vananemisega, tulevikus on vanemaid inimesi veelgi rohkem, aga nemad saavad palju paindlikumalt oma puhkusekuupäevad valida. ja lõpetuseks Euroopa äh, portaal on väga tähtis. Äh, aga selle veebilehe võib erinevateks osadeks jagada äh, kunstilinnad, kultuurilinnad Euroopas ja nii edasi. ja üks viimane märkus või pigem küsimus. Te rääkisite väga paljudest asjadest ja mõnikord jääb mulle mulje, et Te tahate siin subsidiaarsuse kallale minna, te räägite, et on vaja harmoneerimine läbi viia paljudes valdkondades, aga mind huvitab, et kui kaugele te olete siin valmis minema, kui asi puudutab turismi Euroopas? nüüd Halde nimel järgmine sõnavõte kolmeks minutiks. ma tänan. tänan, volinik, teid teie ettekande eest ma pean ütlema, et härra Helga Trui juba ütles ära need asjad, mida mina tahtsin öelda, nii et saan teha lühidalt. turism tõesti on väga tähtis ja Lissaboni leping on andnud meile ka uued volitused turismi valdkonnas ja ma usun, me peame need volitused võimalikult hästi ära kasutama. aga paljud saadikud veel ei tea nendest uutest võimalustest. paar märkust ja küsimust teile kõigepealt. Te rõhutasite, et te kavatsete äh, integreerida tegevuspoliitikat rahalised vahendid turismi eh, huvides erinevates eh, eelarve osades. väga hea, kui me saame turismile rahasid juurde, aga võib-olla te räägite siiski, mida te kavandate, kas teil on ka arve juba tuua, kas te kavatsete erinevad eh, rubriigid lihtsalt ühendada või kuidagi turismi paremini välja tuua? tehnoloogia, te rääkisite, et on vaja tehnoloogiat juurde ja täiustada ja siin on kindlasti side ka transpordiga väga oluline. ja arvestades, et need on kõik omavahel seotud süsteemid, siis võib-olla on halb see, et eh, turism löödi nüüd ähm, lahku turismist ja me ju nägime, kuivõrd tähtsad on reisijate õigused seoses selle vulkaanipurskekriisiga samuti ühtne broneerimise süsteem on teema, mille peale peab mõtlema. turistidel peab olema võimalus ka paremini informatsioonile juurde pääseda interneti kaudu, nii et nad saavad paremaid valikuid teha. Te rääkisite ka soovist eh, tipphooaega laiendada, võib-olla kliimamuutus aitab siin kaasa, et suvi pikeneb ja suusahooaeg lüheneb kas teil on mõtteid, kuidas peale Kalipso veel seda sesoonsust äh, turisminduses vähendada, võib-olla näiteks puuetega inimestele ava, avardada võimalusi reisida. ja nüüd Euroopa märgis, paljud on kutsunud üles sellist äh, Euroopa jätkusuutlikkuse märgist looma ka turismis võib-olla seda märgist siis annaks turustada ka arenguriikides ja kiiresti arenevates riikides. ja te rääkisite siin ka Euroopa kultuuri ja turismipäevast. mida te sellega kavandate? roheliste nimel saab härra Kraamer kolmeks minutiks sõna. ma tänan, ma tänan voliniku ettekande eest Te rääkisite mitu korda sellest, et jätkusuutlikkus, keskkonnasõbralikkus on väga tähtis turismivaldkonnas, aga olgem ausad, turism peab olema keskkonnasõbralik, kui ta lihtsalt kaob. Vahemere rannad on suures ulatuses hävinenud ja see on väga murettekitav. ja see keskkonnasõbralik turism on tähtlik sellest poolest, et CO2 heitmeid vähendada ja mida nüüd komisjon ära teeb, et turism annaks praktilise panuse CO2 heitmete vähendamisse. Te räägite siin reisijate õigusest, üks puudusi, mis meil on äh, keskkonnasõbraliku turismi puhul, on see, et me ei saa äh, kiirrongides rattaid kaasa võtta ja mitte midagi ei ole ära tehtud, et sellest probleemist üle saada. kuidas ikkagi kaitsta tarbijate õigusi ja tagada, et jalgratas on võimalik igale rongile peale võtta? ja te rääkisite siin ka ajaloolisest ja arheoloogilisest turismist ja rääkisite ka siin nendest vanadest kaevandustest. väga huvitav loomulikult on see. huvitav on ka Euroopa ajalugu uurida raudse eesriide taga. ja sellised marsruudid kavandada, ka üle-euroopalised võrgustikud näevad neid marsruute ette, võib-olla te toetate komisjonis Euroopa Parlamenti nende ettepanekute osas ja tahaks ka teada, mida komisjon kavandab seitsmekümne viie tuhande eh, jalgrattatee arvamisel üle-euroopaliste transpordivõrkude alla, mida parlament on siin toetanud. hiljuti ma käisin Makedoonias, kus ma nägin Makedoonia, Bulgaaria vahelisi projekte, nad kirjutasid alla vastastikuse mõistmise memorandumile eh, eesmärgiga luua tohutu suur turismipiirkond selles valdkonnas ja turismi on võimalik edendada suurepäraselt ajalugu kasutades ja minu lõppküsimus, see puudutab teie koostööd teiste volinikega. Euroopal on nüüd igasuguseid volitusi, mis tähendab seda, et turism kui eesmärk tuleb saavutada koostöös liikmesriikide vahel ja rahastamine liikmesriikides. liikmesriikides kuuskümmend protsenti transpordi rahastamisest kulub teede peale. Teie nüüd kui turismi volinik ei saa siin palju ära teha, aga kui asi puudutab keskkonnasõbralikkust, jätkusuutlikkust, mida te siin ikkagi plaanite? härra Kantšian, kaks minutit, palun. tänan, esimees mul on hea meel äh, kohtuda taas kolleeg Dajaniga täna siin. ma soovin talle edu tema töös uues valdkonnas, mis minu arvates väga õigesti on kirjeldatav kui, kui kolmas kõige tähtsam sektor Euroopa majandustegevuse valdkonnas, mis peaks olema jätkusuutlik oma arengu lähenemisest. ta kirjeldas väga hästi oma nägemust turismi tulevikust ja sellest, kuidas seda Euroopas edasi arendada. samas tahaksin öelda, et ja võib-olla rõhutadagi, et on vaja õiget lähimust ja täiendavust liikmesriikide tegevuses, ta mainis seda. kui ta kirjeldas seda, mida on vaja teha ma leian, et tuleks kasutada sellesse diskussiooni ka sõna teenus, kas siis konkreetselt või üldises lähenemise, me peaksime mõtlema kogu piirkonna peale ähm,, ringreiside marsruutidele, erinevate turismiliikidele, sihtkohtadele kõike seda tuleks käsitleda kompleksselt, näiteks Euroopa Nõukogu on seda üritanud teha. Äh, keskendudes peamistele marsruutidele. ka mina olen sellele aega pühendanud ja olen jälginud Euroopa Nõukogu poolt tehtavat. ja samas me peaksime mainima ka olulist võtmesõna lihtsustamine ja kolmandaks, eh, me oleme arutanud meie komisjonis ka reisijate õigusi paketina. tänan, eh, kas te, härra volinik, oleksite valmis neile viiele esimesele küsimusele vastama? jah, tänan, esimees. esimees, ma olen eh, turismivolinik alates veebruarikuust seega paari kuu jooksul ei ole olnud võimalik lahendada kõiki probleeme. ma tulin täna siia, et kirjeldada teile ja anda ülevaate projektidest, programmidest ja ka sellest, mida ma olen jõudnud selle lühikese aja jooksul korda saata. ma tulen tagasi põhimõtteliste küsimuste juurde. mitmed tõstatasid lähimuse põhimõtte küsimuse ja kuidas edendada Euroopat, muuta Euroopa nähtavaks ka äh, siseriiklikul tasandil ja seda käsitleti ka mitteametlikul ministrite kohtumisel Madridis. ja, ja seal ma ütlesin, et ma ei kavatse äh, võtta endale liikmesriikidele kuuluvaid pädevusi, neilt midagi ära võtta. kuid mulle tundub, et on võimalik siiski tagada seda, et komisjoni poolt koostatud poliitika äh, Äh, lisab lisandväärtus riiklikele poliitikatele, selleks et aidata liikmesriikidel midagi täiendavat korda saata. Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia on omavahel koostööleppe sõlminud koostööks turismivaldkonnas, kolm ministrit kohtusid eraldi äh, Madridis, olid nagu neljapoolsed kohtumised ja selle raames äh, esitate selge palve Euroopa Komisjonile abi ja toetuse saamiseks ja võib-olla ka laiendada seda teistele riikidele. näiteks Belgia turismiminister äh, oli väga mõjutatud sellisest argumendist ja oli valmis selliseks avatud koostööks. see tähendaks üle-euroopalist koostööd. kui kümme turisti külastab Hispaaniat, kümme Prantsusmaad, kümme äh, Itaaliat Euroopa abiga, võib-olla õnnestub lisada veel kümmekond turisti seega ei ole meil enam äh, kolmkümmend turisti, vaid kolmkümmend pluss kümme ehk nelikümmend turisti ja niimoodi saab Euroopa poolt oma lisandväärtust luua. ja ma mainisin ka mõningaid äh, maailmasündmusi, üritusi ja ka neid, mis toimuvad Euroopas, näiteks Londoni olümpiamängud, Milanos toimuv kahe tuhande viieteistkümnenda aasta EXPO just sellised üritused peaksid kujunema magnetiks turistidele äh, miljonid inimesed sõidavad olümpiamängudele Londonisse näiteks. miks mitte üritada seal suurendada Euroopat külastavate inimeste arvu, pakkudes eriekskursioone ja reise, äh, et Londonist reisida kas meritsi või õhuteid pidi äh, ka Prantsusmaale ja Hispaaniasse, ka näiteks Milanos võiks seda kasutada täiendavate programmide pakkumisega, et sealt külastada Veneetsiat, Dresdi, Budapesti, Viini. see oleks Euroopa-poolne sisend sellesse protsessi, mis loeb lisandväärtust. ma ei taha sekkuda liikmesriikide tegevuspoliitikasse, kuid ma tahan äh, töötada selle nimel, et kolm korda kümme ei ole kolmkümmend, vaid Euroopas saaks olema nelikümmend ja ma loodan, et me suudame hõlmata kõiki turismivaldkonna ettevõtteid. ma ei taha rikkuda lähimuse põhimõtet, kuid juba teisel kohtumisel, kui ma kohtusin rahandusministritega, siis ma panin tähele, et nad pöörasid süüd tähelepanu ja kuulasid huviga, äh, mida komisjonile öelda, mõistsid, et komisjonil on tõeline tahe neid abistada, sekkumata nende pädevustes, sest me tahame Äh, suurendada seda mõju, mida liikmesriigid oma tegevuse kaudu saavutavad. ja loomulikult me teeme selle nimel tööd, et saavutada kokkulepped. ma ei tea, kas on võimalik äh, liikmesriikidel peale suruda ühtset planeerimissüsteemi või piletite planeerimissüsteemi, kuid me püüame siiski selles suunas äh, tegutseda, et liikmesriigid omavahel kokkulepped sõlmiksid ja liikmesriigid peaksid omavahel kokku leppima, kuidas kõige paremini esitleda ja muuta atraktiivsemaks äh, kultuuripärandit nendes riikides. ja mina kui volinik komisjonis, kes vastutab turismi eest eh,, äh, tahaksin teha koostööd ka transpordi eest vastutada ja ma tahaksin lähendada need valdkonnad, kui me räägime linnatranspordist näiteks, reisijate õigustest, äh, piiratud liikumisvõimalusega isikutest me räägime ka õigusest olla turist, see on väga selge sõnum. ma ei taha küll sekkuda teiste volinike pädevusvaldkonda, kuid juba praktilisest küljest ma mõistan, et neid tuleks omavahel liita, et luua vastav sidusus ka komisjonis, sest ma tean seda oma eelmisest ametikohast. ja see kogemus võiks väga hästi toimida nii meie jaoks kui ka Euroopa kodanike jaoks. härra Meissneri poolt esitatud küsimus. Äh, raha peaks toetama turismi arengut, kui me soovime turismipoliitikat, siis peavad olema ka vajalikud rahalised vahendid meie programmide jaoks, programmid vajavad raha ma rääkisin erinevate eelarveridade konsolideerimisest, mis praegu on eraldi ridadena esitatud, äh, kui me mõtleme Euroopa turismi abistamisele. Need eelarveread tuleb omavahel konsolideerida ja ma tahan konkreetselt Euroopa turismivaldkonnas tugevdada programmi, mis on suunatud ettevõtluse arendamisele. meil on konkreetne äh, rahastamisvahend turismi jaoks, see on mitmeaastane Äh, rahastamisvahend äh, kuni aastani kaks tuhat kakskümmend, kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. me peaksime nüüd koos hakkama mõtlema, milliseid finantsvahendeid me soovime selle valdkonna jaoks. sellist lähenemist me pooldame. ja ma usun, et lähikuudel Euroopas äh, käivitub sellealane arutelu ja ka mina üritan äh, välja pakkuda midagi selgepiirilisemat ma olen äh, suhelnud erinevate riikide sidusrühmade esindajatega, teiega, seega igasugused ettepanekud lisaks sellele, mis meil on juba äh, riigipeade poolt Madridis esitatud äh,, on väga väärtuslikud äh,. samuti me peame mõtlema komplekssele lähenemisele, ma üritan analüüsida kõiki tegureid, kõiki äh, seoseid selleks, et leida tõeliselt hea lahendus Äh, mille suhtes me suudaksime saavutada üksmeele äh, kõikide kolleegide volinike vahel, kes on seotud jätkusuutliku turismi arenguga. ma rääkisin jätkusuutlikkuse mõõdikutest, näiteks äh, teatud sihtkohtade jaoks Euroopas sinise lipu andmine ja see oleks siis sinise lipu sihtkoht, keskkonnasõbraliku sihtkoha maine ja oleks atraktiivseks turistidele kuid loomulikult kui me endiselt jätkame oma looduspärade hävitamist, siis me ei saa mõelda jätkusuutlikule turismile. kui jätkub äh, teatud piirkondades äh, pärandi äh, ekspluateerimine ja see võib olla küll lühiajalise eesmärgi teeniv, kuid siiski see saab olema destruktiivse mõjuga. me vajame jätkusuutlikku arengut säästvat turismi ja härra Kramer. härra Kramer rõhutas jalgratturite õigusi. Mm, turismivolinikuna ma jätkan tööd selle nimel, et edasi arendada ka jalgrattaturismi, äh, mis on kiiresti kasvav valdkond. ma tean, et ka minu kodumaal äh, pidevalt kasvab jalgrattaturismi osatähtsus ja asi ei puu-, taandu mitte ainult transpordile, mis ei kuulu minu pädevusvaldkonda, vaid me peame tagama äh, kergliiklusteede olemasolu äh, ja selleks on meil vaja ka ressursse. ma loodan, et ma vastasin teie küsimustele ja äh, ma võtan arvesse ka kõik need teemad, mille te täna arutluse käigu tõstatasite. minu jaoks on väga oluline, et ma saan teie ettepanekud, te võite esitada nad kirjalikult, ametlikult, eh, komisjoni nimel kas või. ja see on väga oluline meie töös, sest me praegu koostame turismialast teatist. suur aitäh ja loomulikult me seda ka teeme ja ärge muretsege selle pärast, et te olete siin lühisõnaline, kui mina koosolekut juhatan nüüd palun proua Jala Sender kaks minutit. suur aitäh, härra president. tahaksin ühineda äh, Luis de Grandesi sõnadega. Neil on suur rõõm see, et just teie olete vastutav turismipoliitika eest. ja nagu härra Meissner ka ütles, tegelikult turism mahtus enne ka juba tööstusvaldkonna alla, aga see oli nagu inetu pardipoeg seal valdkonnas. härra Verhoigen algusest peale tegelikult ütles, et tegemist on suhteliselt vähe tööstusliku poliitikaga. nii et poliitilisest tahtest oli puudu, ei olnud ka õiguslikku alust, aga just rõhun sellele poliitilisele tahtele, nii et nüüd võtame need algatused Eden või Kalipso või ka näiteks jalgrattaturismi või jätkusuutliku jalgrattaturismi algatus, kõiki neid toetas ka parlament selleks, et turism nüüd päriselt hukka ei saaks. ja nüüd me teame, et teie, volinik Dajani, tunnete seda valdkonda hästi, sellepärast et te olete varem tegelenud ka sarnaste valdkondadega, siis on tõesti väga positiivne see, et teie tegelete selle valdkonnaga nii-öelda proaktiivselt kindlasti oleme praegu võimelised looma Euroopa Liidu turismialase raamistiku, võttes arvesse kõiki mit-, kõike seda mitmekesisust, loomulikult on siin ka äh, tärkavad majandused, kellel on väga suur turustusjõud. nii et ähm, majanduslikult ja ähm, ka turismisektoris võime hoopis äh, leida ennast olukorrast, kus äh, asjad lähevad hoopiski halvemaks Te rääkisite mitmeaastasest programmist, aga tahaksin ka teada, et kui te räägite kvaliteedist ja turismist, siis äh, mida te arvate äh, inimressurssidest, nende koolitusest, nende äh, kvalifikatsioonist, nii et oluline on see, et ka sellele pööratakse erilist tähelepanu. ühtlasi mis nüüd puudutab mitmekesistamist, Euroopas on ju meil tohutu rikkalik valik, nüüd on võimalik nii-öelda juba mitte piirduvaid kultuurilise turismiga, vaid tegeleda nii-öelda a la carte turismiga, näiteks võtame siin gastronoomiaalase turismi või midagi sarnast, aitäh. proua Bilbao, palun kaks minutit. suur aitäh. suur aitäh äh, härra Dajanile. mina olen täiesti ühel nõul nende eesmärkide ning ähm, üldjoontega, mille te välja tõite aga tahaksin teilt midagi paluda. minu arvates saab turism Euroopas olla nii innovaatiline kui konkurentsivõimeline ja seda tingimusel, et me suudame arvesse võtta turismivaldkonna töötajate arvamuse ja ma loodan, et oma töödes te tulevikus viitate ka äh, liikumispuudega inimestele vastavalt sellele, mida te ütlesite ähm, keskkonnasõbralikkuse kohta, siis ma arvan, et kohane oleks see, et siin tagataks ka ligipääs liikumispuuetega inimestele. turismisektorit Euroopas saab kindlasti arendada edasi, eriti koolitusaspektist lähtuvalt aga see tähendab ka seda, et äh, turismivaldkonnas töötamine peaks olema prestiižikam, et töötataks välja konkreetsed akadeemilised õppekavad selles sektoris töötamiseks, nii et võiksite ka need aspektid kaasata. ja tahaksin ka paluda seda, et äh, turismi võetakse arvesse ka siis, kui räägitakse nendest regioonidest, kus juba on väga suured teadmised selles osas. tahaksin teada, kas te kaasate ka maapiirkondade arengu küsimuse. oluline on see, et see oleks nii keskkonnasõbralik kui ka majanduslikult jätkusuutlik. tihtipeale need tegevused ei ole kuigi suure dimensiooniga, nii et seega on võib-olla neil raske kasu saada nendest poliitikatest, millest teie räägite. ja on ka vajalik luua teist tüüpi turismimarsruute, nagu proua Ajala ka ütles, näiteks mis oleks seotud veini tootmisega või millegi muu sarnasega, need oleks kindlasti väga atraktiivsed, aitäh. härra Paats, palun. suur aitäh, härra volinik, tahaksin teid tänada teie sõnavõtu eest. juba kakskümmend aastat on eksisteerinud kultuuriturism, Euroopa kultuurimasruutide eh, inst-, instituut loodi tuhande üheksasaja üheksakümne seitsmendal aastal eh, Luksemburi riigi ning Euroopa Nõukogu vahelise kokkuleppe tulemusena ja eh, instituut arendabki sellist uut tüüpi masruute. on erinevaid temaatilisi äh, turismimarsruute, mis on seotud kas palverännakutega või näiteks oliivikasvandustega ja nii edasi. seitsmeteistkümnendal oktoobril kaks tuhat seitse Euroopa Turismi ja komisjon ja äh, transpordikomisjon tuli välja ideega tugevdada partnerlust turismivaldkonnas, keskendudes algatustele, mis on seotud just nimelt Euroopa äh, kultuuriturismi marsruutidega tahaksin teile esitada selles osas kaks küsimust. kuidas te arvate, et äh, religioossed, ajaloolised ja äh, kultuurilised marsruudid, millel on juba Euroopa Nõukogu äh, märk, saavad aidata kaasa Euroopa turismi arendamisele ja ühtlasi tahaksin teada, kuidas te näete abi, mida Euroopa Komisjon võiks äh, äh, kultuurilistele turismimarsruutide programmile anda? tuleb keskenduda eriti sel puhul just keskkonna aspektile ja need peavad olema ka majanduslikult jätkusuutlikud ja need äh, eesmärgid, millele te oma sõnavõtu lõpus viitasite, on pärit viieteistkümnenda aprilli konverentsilt. Fidenza. Grazie, president eh,. suur aitäh. võtan sõna väga kiiresti, kõigepealt soovin teile palju edu, härra volinik, sellepärast et väljakutse on siiski üsna keeruline. ja subsidiaarsuse teema on siin ka väga oluline, mitmed kolleegid sellele ka juba viitasid ja teema muutub veelgi keerulisemaks, võttes arvesse seda, et liikmesriikide pädevus tihtipeale ähm, vastandub nendele pädevustele, mis on erinevatel regioonidel, nii et raske on siin mingisugusest ühtlustamisest rääkida. ja Euroopa Liidul on kindlasti raske mängida siin positiivset rolli suhtun aga väga positiivselt ettepanekusse, mis on juba välja töötatud, see, et loodaks nii-öelda Euroopa Liidu turismimärgis ja sellega peaks kaasnema kindlasti ka keskkonnasõbralikkuse aspekti arendamine turismisektoris. ühtlasi suure rahuldusega on kuulsin seda, et ähm, volinik viitas ka suurtele rahvusvahelistele sündmustele, nagu näiteks kahe tuhande viieteistkümnenda aasta maailmanäitus või Londoni olümpiamängud. Nendest me rääkisime juba ka kuulamiste ajal ja ma arvan, et need võivad mängida keskset rolli selleks, et tekitada hea maine turismile Euroopa Liidus. ja veel üks viimane märkus, viimastel päevadel, viimastel nädalatel äh, tuli komisjon välja uue teatisega, mis puudutab tõhusate ja keskkonna, tõhusaid ja keskkonnasõbralikke sõidukeid, sest tegemist on millegi väga ambitsioonikaga ja tahaksin teada, kas teil on plaanis äh, teha koostööd ka äh, linnalise liikumise sektoriga, suur aitäh! ma tänan, härra Fidanza ja viimane siin voorus on proua Savisaar, kaks minutit aitäh, härra esimees äh, lugupeetud volinik teie teie ettekanne sisaldas tõepoolest palju lootustandvaid ideid ja ja mul on hea meel esitada teile küsimus ka kui eelmisele transpordivolinikule eriti tervitatav on see osa mis puudutas noori peresid ja vähekindlustatud euroopa liidu euroopa liidu kodanikke ja ma loodan et te pidasite siin silmas ka panustamist odavamatesse transpordiriikidesse mitte ainult odavamatesse vaid ka alternatiivsetesse ja keskkonnasäästlikumatesse transpordiliikidesse. ja minu küsimus võib olla küll järsk aga aga ma küsin ikkagi et kuidas luua siis väiksema sissetulekutega euroopa liidu kodanikele võimalus näiteks äh, külastada tallinna keskaegset vanalinna või Eesti puutumatut loodust, kui me teame, et jätkuvalt on Baltikumi riigid raudse eesriide taga, kuna puudub tegelikult raudteeühendus. ja teine küsimus on, et kas teie jagate eh, mõtet, et Rail Baltica el, projekti elluviimine saab olla ainult üle, üldeuroopaline, üleeuroopaline tahe, sellepärast et majanduslikus mõttes on ja jääb see projekt tegelikult vähetasuvaks ja finantsiliselt mõttetuks ja seetõttu ei ole eriti loota ka kohalikelt liidu vaba, liikmesriikidelt äh, erilist toetust. aitäh! enne kui volinik vastab, äh, mul on veel seitse sõnasoovijat ja ma teen nüüd ettepaneku, et me jagame aja ära ja tõesti mõelge selle peale, et aega napib. nüüd ma sulen nimekirja ja meil on veel seitse sõnasoovijat. Tikau, Liberatski, Komisakos, Ranner ja proua Kriisbeck ja lõpuks ka esimees soovib sõna. aga kui te kõigepealt, härra volinik, kõigepealt vastate. jah, ma tulen Bilbao ja Aia Senderi küsimuse juurde kõigepealt ma olen nõus, et on vaja koondada tähelepanu erinevatele turismiliikidele. ja turism kujutab endast väga olulist ressurssi kogu Euroopa Liidule. meil on hämmastav ajalooline pärand, looduslik, mm, kultuuriline ka äh, põllumajanduslik veinipärand, mina olen itaallane, sellepärast pean meie viinamarja kasvandusi, veinitööstus väga oluliseks, meil on ka usuturism, mis on Santiago de Compostela ja teised silmapaistvad paigad. aga me ju teame, et mina olen katoliiklane, et meil on tohutu usupärand, kristlik pärand, aga samas ka juudi ja ka moslemi pärand kõikjal Euroopas. ja me ju teame, et Euroopas on islami mm, pärand kõikjal näha, nii et, mm, et tuleb näidata, kajasta seda tõelist väärtust, mitte mingisugust sellist segapudru tutvustada, aga näidata, kuivõrd rikas see meie pärand on, kui palju allikaid tal on ning turism on, me oleme ju päranduseks saanud kõik selle rikkuse ja nüüd ka turism on meie rikkuse uueks allikaks ja kõik need marsruudid, põhi, lõuna, need on kõik väga erinevad tüüpi seosed ja suhted, mis meil on ning võimalik on see väga hästi ära kasutada, ka põllumajandus on väga tähtis turismi arendamiseks, gastronoomiline turism, agroturism edeneb samuti. on üha rohkem ja rohkem inimesi, kes tahavad oma puhkust mitte kuskil merel või mägedes veeta, vaid tahavad hoopis maapiirkonda suunduda meie lapsed ei tunne enam loomi, põlluloomi, põllumajandusloomi ja nad ei tarvitse isegi eesli ja muula vahet enam vahet teha ühel päeval. tähtis on, et lapsed teaksid, millised loomad maal elavad. ja et nad oskaksid ka küüliku ja jänese vahel vahet teha. <laughs> et tõesti teataks kes on kes ja kui lapsed siis sinna kohale tallu lähevad, siis saaksid ka oma silmaga näha neid loomi. nii et me tahaksime, et kõrgetasemeline töörühm tõesti mõtleks ka sellisele agro öö, toiduainete turismi peale ja me tuleme selle juurde tagasi septembrikuus. nüüd härra Pahh Äh, ma olen Euroopa Nõukogu pearaportööriga kohtunud nendes küsimustes, mida teie käsitlesite. tõesti, need kultuurimarsruudid on olulised ja tegemist on väga kiiduväärse algatusega. jah, tegemist ei ole ju Euroopa Liidu institutsiooniga Euroopa Nõukogu puhul, aga ta hõlmab ka neid probleeme, mis mm, meil südamel on ning on võimalik kaasata ka komisjon ja parlament. ja kahekümne seitsmes september on kultuurimarsruutide ja usumarsruutide päev mm, ja see on teema, kus me saame arutada seda konkreetset teemat. nüüd härra Fidanza. Teie tõstatasite siin äh, linna mobiilsuse küsimuse ja viitasite komisjoni ettepanekutele äh, need, kuidas kasutada vähem saastvaid äh, sõidukeid. Äh, linna arenguplaan. see kõik seondub sellega, mida ma rääkisin siin mõnda aega tagasi just nendest vähe saastvatest sõidukitest. loomulikult meil on vaja linnades selliseid äh, sõidukeid paremini kasutada ja eriti seal nendes linnades, kus on saastus kõige suurem. meie strateegias on see kõik väga oluline aspekt. nii. ja milles meie oma teatisele toetume, kõigepealt eh, sõidukid, mis vähendavad CO2 heitmeid ehm, me samas mõtleme pikaajalises perspektiivis ka hübriidsõidukite peale, elektri ja muud süsteemid automootorite puhul, mis ei säästa, kes, mis ei saasta keskkonda. elektriautod on tõesti üks väga huvitav idee ja minu arvates väga hea viis, kuidas edasi liikuda selle mõnedes linnades, mõnedes liikmesriikides juba mõeldakse linnatranspordis selliste sõidukite kasutamise peale. mina olen ju tegelenud palju turismi ja transpordiga ka varasemal ajal. ja öö, olen palju pidanud mõtlema ka subsidiaarsuse teema peale selge, et liikmesriikidel on turismiküsimustes otsustamisõigus, tihtipeale on see ka lausa piirkondadele. aga minu eesmärk on tagada, et turiste oleks rohkem ma ei taha kellegi varvastele astuda, aga turismi on ju niivõrd erinevat liiki eh, liikmesriigi tasandil ja eh, regiooni tasandil, aga minu eesmärk on ikkagi lõppkokkuvõttes rohkem turiste tekitada ja tähtis on, et kõik see töö oleks nagu orkestris koordineeritud, et erinevad instrumendid tõesti kõlaksid harmooniliselt ja lõppkokkuvõttes oleks turiste rohkem. Äh, turistid on need kuulajad ja vaatajad. nüüd tulles sotsiaalpoliitika juurde, jah, meil on vaja koolitada kvalifitseeritud pensionäri ja noored on just Äh, meie potentsiaal ja tuleb juba koolides aktiivselt tegutseda. ja mõnel pool liikmesriikides on hotellikoolid selleks, et koolitada noori ka äh, turismitööstuses töötama. ja see on väga hea, et liikmesriigid äh, õpetavad välja noori. ja mõtleme selle peale, saame CIP-d kasutada, äh, ettevõtlusprogramme paremini ära kasutada. turismile võib sellest äh, suur kasu olla. nüüd puuetega reisijad või reisijad, kelle liikumine on raskendatud. ma ütlesin seda ka juba Madridis, et ma tõesti üritan tagada, et ka liikumispuudega inimesed saaksid täiel määral turismi nautida. ma ei taha tungida teiste valdkondadesse, aga ma usun, et kõik peaksid äh, saama osaleda selles, mis Euroopal on pakkuda ja tõesti, ma ei taha tungida kellegi valdkonda, aga tähtis on tagada, et ka puuetega inimesed või liikumisraskustega inimesed saaksid külastada neid suurepäraseid kauneid kohti seal puhata. ja sellest on kasu mitte ainult majanduspoliitikale, vaid ka sotsiaalpoliitikale. ja nüüd õiguslik alus ja Lissabon. meil on turismi puhul tegemist tohutu liidu valdkonnaga, aga seda peab suunama ja juhtima ka sotsiaalaspektist. nüüd Balti riigid. jah, transpordivolinikuga me arutasime seda ja ka koordinaatorite võrgustikuga arutasime seda, et siin on probleem. eriti, mis puudutab ühendusi ja raudteeühendusi ennekõike. ja me oleme varasemal ajal sellega tegelenud ja see on lahendamata küsimus on samasugune probleem ka Hispaanial ja Portugalil ja teisedki riikidel. jah, ja need endised Nõukogude eh, impeeriumi riikidel on tõeline probleem ühendustega. siin on ju probleemiks just rööpmelaius raske on Tallinna raudteed pidi kulgeda just selle erinevuse tõttu ja me oleme seda arutanud ja transpordiministritega me peame seda koos käsitlema selleks, et tagada, et sellised probleemid nagu need erinevad rööpavahed saavad lahendatud. see on tõesti oluline majanduslik probleem ja ma loodan, et minu järglane Kallas transpordivolinikuna ei lase ennast heidutada nendest probleemidest, mis Balti riikidel on ja leiab lahendused, igatahes minu toetus on tal täielikult olemas, tagamaks, et kõik Euroopa piirkonnad saaksid osaleda Euroopa turismis täiel määral, et nendeni oleks võimalik hõlpsasti jõuda. ma soovin igatahes talle oma parimat. aga kui poliitilist tahet ei ole, siis loomulikult me neid eesmärke ei saavuta, aga minu poliitiline tahe on täiesti olemas. proua Vlasko, kaks minutit, palun. suur aitäh teile, härra volinik, et te täna siin kohal viibite ma ei taha siin tagasi pöörduda kõige selle juurde, mida öeldud juba on minu äh, positsioon nii siin Euroopa Parlamendis kui ka oma valimisringkonnas äh, tähendab seda, et ma olen täiesti nõus sellega, mida te ütlesite. liikmesriigid ei ole mitte konkurendid, vaid nad täiendavad üksteist rääkisime siin jälle sellest, et on tegemist, on, meil on kultuurilisi marsruute, olgu tegemist viinamarja istanduste või millegi muuga, nii et ma arvan, et me täiendame üksteist ja vähemasti Prantsusmaal minu nii-öelda kohalikul tasemel saan öelda, et vähemasti ühtlustada tegevust äriturismi valdkonnas, sellest me siin täna ei ole rääkinud, aga tahtsin näidata just nimelt seda, et me täielikult täiendame üksteist ja loomulikult ma tahan, et see äriturism jääks meie juurde Prantsusmaale, aga nüüd ütlen ka, et tahan, et see jääks tervesse Euroopa Liitu. sest et just nimelt see aspekt turismis on Euroopa Liidus väga tugev võrreldes võib-olla turismiga, mis toimub teistel kontinentidel nii et härra volinik, teil on need rahalised vahendid, et äh, turismi edasi arendada, tõepoolest koolitusaspekt on oluline, aga ma mõistsin ühtlasi et oluline on see, et äh, struktuurifondid ei aitaks mitte ainult äh, turismivaldkonna professionaale, vaid et aitaksid ka säilitada meie pärandit. suur aitäh! tänan, proua Tikau, kaheks minutiks. tänan, esimees härra volinik, äh, ma tahaksin teilt küsida seoses äh, sotsiaalse turismiga. nagu te teate, Euroopa Parlament on käivitanud ettevalmistava meetme. Äh, see meede kestab juba teist aastat, me näiteks oleme tellinud teatud uuringud ja järgmine konverents toimub seitsmendal, kaheksandal mail Valle Felixis ja ma olen teadlik ka sellest, et Euroopa uuringu tulemusi tutvustatakse juunis, keskendudes nendele meetmetele, mida Euroopa Liit saaks oma poolt võtta sotsiaalturismi valdkonnas. Hispaania on samuti käivitanud sellise projekti, mis on suunatud ühele miljonile vanurile ja riik investeerib igal aastal seitsekümmend viis miljonit eurot, kui teenib sellise turismimaksude pealt sada kakskümmend viis miljonit. ka Kreekas on sarnane projekt Eh, millesse on haalmatud ligi viis tuhat hotelli. Eh, sotsiaalne turism on suunatud tudengitele, puuetega inimestele või vanuritele. ja ma usun, et taoline sotsiaalturism aitab kaasa turistide arvu kasvule, eh, aitab luua turismisektoris rohkem töökohti ja seetõttu ma tahaksin kuulda teilt. kas teie mõtlete ka konkreetsetele meetmetele nimetatud turismiliigi arendamiseks? tänan, härra Sakos, kaheks minutiks. suur aitäh, härra esimees. ka mina tervitan siin äh, volinik Dajanit lõpuks ometi, härra volinik, on meil nüüd olemas õiguslik alus selleks, et töötada ka turismivaldkonnas. see on väga oluline. Te olete alustanud ambitsioonikalt, jõuliselt, äh, aga Te olete väga entusiastlik, kuid samas siiski jääte realistlikuks, nii et äh, see on äh, väga positiivne. Te ütlesite mitu korda, et subsidiaarsuspõhimõte on just nimelt see, millest te juhindute oma tegevuses, et äh, arendada edasi turismisektorit, mis on Euroopa majanduse jaoks väga oluline. loomulikult te peate silmitsi seisma paljude väljakutsetega, tooksin välja neist kaks kõigepealt vajadus suurendada turismisektori konkurentsivõimet, kuid ühtlasi ka jätkusuutlikkust, tuleb kaitsta keskkonda ja võib-olla härra Tajani peaks kaaluma ka seda, et komisjon võiks äh, nii-öelda autasustada võib-olla teatud regioone, kes järgivad neid põhimõtteid ja see, tänu sellele regioonidest saaksid tõelised turistiatraktsioonid ja see kindlasti aitaks jälle seda sektorit edasi arendada. nüüd teine väljakutse, kuidas austada samal ajal või tagada see, et töötada välja Euroopa Liidu turismipoliitika, aga samal ajal ka austada seda, mida teevad liikmesriigid nii et me ootame suure huviga komisjoni teatist aasta lõpus. peab toimuma pidev dialoog Euroopa Parlamendiga, samuti liikmesriikidega ning kõigi turismisektori ähm, ettevõtetega, nii et dialoog on võtmesõna. härra Liberatski, kaks minutit, palun. suur tänu, esimees. volinik ma tahaksin soovitada teile edu teie uuel töökohal ja ma tahaksin ka lugeda teie ettekannet, sest minu arvates see oli väga väärtuslik tekst. rääkides nüüd turismi arendamisest piirkondades, selleks on vaja teatud eeltingimusi, nagu näiteks head reklaami, infot, turundust ja sellised riigid nagu Hispaania ja Prantsusmaa on väga jõuliselt ennast tutvustanud ja mulle väga meeldib see Euroopa märgistuse idee, nagu te seda mainisite. meil on vaja ligi meelitada turiste ka väljaspoolt Euroopat, kuid mitu korda võib külastada näiteks Prantsusmaad või Hispaaniat, miks mitte Rumeeniat, miks mitte Poolat või Tšehhi Vabariiki või Leedut? probleem peitub selles, et neid piirkondi ei ole piisavalt tutvustatud, äh, turundatud, edasi arendatud. meil on olemas Euroopa regionaalarengu fond, Euroopa Sotsiaalfond, mis on potentsiaalselt kasutatavad rahastamisvahendid. kas te näete sellist võimalust kasutada neid kahte rahastamisvahendeid äh, selleks, et aktiivselt reklaamida neid piirkondi, sest ainult alla kuueteist protsenti nendest rahalistest vahenditest on välja makstud. kas te võiksite äh, julgustada liikmesriike kasutama neid vahendeid äh, turismi edendamiseks? järgmine sõnavõtja. volinik, ma soovin teile edu äh, teie ambitsioonikate plaanide elluviimisel ja sõnavõtud ning raportid on esile tõstnud selle teema mastaapsuse ja me rääkisime ka sellest, kui on oluline luua vajalik ettevõtluskeskkond, te rääkisite turismist ja vastavast koolitusest. meil on Austrias näiteks ülemaailmse kursusega turismikool ja siin võiks mainida koolide vahelist vahetust Euroopas, mis aitaks tõsta äh, hariduse kvaliteeti Euroopas läbi vajalike projektide, mida me võiksime siis omalt poolt toetada. Äh, turismi, transporti on võimalik edasi arendada ja täiustada, kui te pooldaksite selliste euroopalike süsteemide äh, arendamist, mis ei sunniks inimesi suvel tänavatele. kui meil oleksid õiglased reeglid, äh, mis aitaksid turismile kaasa sellisel juhul ei liiguks turistid samaaegselt samas kohas. ja tekitaksid äh, suuri liiklusummikuid kiirteedel, äh, teinekord kolmkümmend viie kilomeetri pikkuseid ummikuid, millel on oma negatiivsed tagajärjed keskkonnale. Äh, härra volinik, te Eh, praegu töötate välja pakettreiside eeskirju ja ka see on oluline teema, sest Euroopa kodanikud, tarbijad peaksid saama võimaluse ohutult reisida. ja ma loodan, et te saate omalt poolt mõjutada seda. Eh, lõpetuseks väga oluline on edendada ka piirkondlikku turismi, eh, kohalikku turismi tulevikule mõeldes. võib-olla on võimalik ka selles valdkonnas midagi saavutada ja ära teha proua Kriisberg kaheks minutiks. suur aitäh, härra esimees, härra volinik. üritan rääkida väga lühidalt. tahaksin tänada teid sellest, et rõhusite just nimelt nendele eesmärkidele. olen sellega täiesti nõus ja ma arvan, et äh, tuleks ära kasutada seda tahet, et te tahate, et te tahate olla dirigent selle orkestri ees, et töötada harmooniliselt oma partneritega. turism on oluliseks tööhõiveallikaks, te mainisite, et tegemist on tähtsuselt kolmanda majandussektoriga Euroopas, rohkem kui kümme protsenti palgatöölistest töötavad just nimelt turismisektoris ja nüüd äh, võiks töötada välja tõelise Euroopa Liidu tasemel turismipoliitika, mis kindlasti kajastuks ka erinevates regioonides ja nagu proua Vlastoga juba ütles, rahastamine on siin põhitähtsusega, on erinevaid instrumente, saaks rahastada turismivaldkonna algatusi näiteks struktuurifondide kaudu, samuti Regionaalarengu Fondi kaudu, et vältida maapiirkondade tühjaks jooksmist. ja lõpetuseks tahaksin öelda, et äh, minu arvates on väga huvipakkuv see tööstuspärandi idee. olen pärit piiriregioonist, kus äh, hakatakse praegu just nimelt rääkima sellest, et raskemetallitööstuse tööstuspärandit hakkaksid inimesed jälle omaks pidama meil on juba teatud äh, algatusi Luksemburiga äh, ja Ida-Prantsusmaaga, nii et äh, tõesti, see idee on väga hea ja tahaksin teada, kuidas saaksime seda rahastada. ja loomulikult igasugune turism, mis on suunatud lastele, on väga oluline, sellepärast et paljud ei teagi, mis asi on üldse redis ja kuidas puu kasvab, aitäh! suur tänu ja lõpetuseks esimehena tahaksin äh, tõstatada paar küsimust. lähimus on probleemiks. liikmesriigid ja liikmesriikide esindaja Lätist ja Leedus ütleb, kuidas meelitada inimesi Lätti ja Eesti. teised ütlevad, kuidas meelitada reisijaid ja turiste Poola näiteks. probleem on selles, et neid isikuid saab ligi meelitada nendes riikides, kui te oma riike tutvustate reklaami, et liikmesriigid ei saa väita, et me tahame ühelt poolt lähimuse põhimõtte täitmist ja teiselt öeldes ärge tehke midagi oma riigi tutvustamiseks ja siis esitavad küsimuse, miks meid ei külastada. liikmesriigid peavad ise oma riiki tutvustama ja reklaamima, kuid ka selles peitub probleem minu kodumaal näiteks promoveeritakse Londonit ja Ühendkuningriigis keskendub kogu turism Londonil, aga me teame, et olemas ka Manchester koos Michaeliga. kuid kahjuks e, kui räägitakse Briti turismist, siis räägitakse Londonist ja prantsused ütlevad seda Pariisi kohta ja itaallased ilmselt Rooma kohtu. ja see on veel lähimuse põhimõttega kaasnev probleem ja kolmandaks probleemiks on see, et meil on suurepärased projektid käivitud nagu Edeni projekt. Ühendkuningriigi valitsus ei hooli sellest üldse, ei taha omada midagi pistmist selle Edeni projektiga, sest tegemist on lõimusega ja pole mõtet pöörduda voliniku poole, mida teie teete Lätis, Eestis, Leedus turismi edendamiseks. võib-olla tuleks minna omavalitsuse ukse kabinetile koputama, eh, kui nad soovivad lähimuse põhimõtte täitmist. no selle ma sain nüüd südamelt ära öeldud, tahaksin rääkida nüüd tööstuspärandist ilmselt teid ei üllata, härra volinik, et mul on hea meel kuulda, Äh, teie seisukohti tööstuspärandi teemal ja ka seda, mida ütles proua Kriisbeck. me peame arendama meie tööstusarengut, see on osa Euroopa ajaloost. sama suur osa nagu lahinguväljad ja sõjaajalugu ja mõõgavõitlus. Äh, sellest sündis tööstusrevolutsioon meie mandril Euroopas ja seetõttu see on oluline. iga riik võib seda ära kasutada oma tööstuspärandi arendamiseks. kuid sellega kaasneb üks probleem, kui me mõtleme Euroopa projektidele, mida rahastab komisjon ja mida komisjon toetab, siis on siiski veelgi, kaldutakse rohkem nende selle mm, kultuuriturismi poole, näiteks Milano ooper ja muu ja kui me mõtleme seda, kuidas jagatakse rahalisi vahendeid meie poolt toetatavate äh, gruppide vahel, siis ooper saab üheksakümmend protsenti rahalistest vahenditest, seda tuleks muuta. ja see toob meid tagasi proua Kriisbeki küsimuse, kuidas rahastada tööstuspärandeid. me võiksime äh, äh, võrdsemalt, õiglasemalt ära jagada rahalised vahendid, mis meie käsutuses praegu on, äh, ka tööstuspärandile ja mitte äh, toimima nii nagu varem, et suurem äh, summa läheb ooperile, balletile ja nii edasi. seega jagagem neid vahendeid õiglaselt ja võrdsemalt ja seetõttu, härra volinik, ma ootan huviga teie seisukohti koostatavas teatises. nagu te näete täna toimunud arutelust, kuigi ajalised piirangud on kehtinud ja sellest, kui palju sõnavõtjaid on ennast registreerinud, äh, tõestab, et selle teema vastu on meie komisjonis suur huvi. turism meie jaoks ei ole mingi lisand transpordile äh, või pruutneid silma pruudida. meie suhtume turismi kui olulisse aspekti meie töös majandus-sotsiaalaspektidega ja teiste aspektidega seetõttu me ootame huviga komisjoni uut teatist turismi kohta ja ma olen kindel, et meie komisjon toetab teid igati selleks, et välja töötada Euroopa Liidu jaoks mõtestatud turismipoliitika, mis hõlmab väga paljusid teemavaldkondi, sealhulgas ka tööstuspärandit. Eh, suur aitäh! tahaksin teile öelda, et kõik see, mille te siin tõstatasite, on juba tehtud või et me seda teeme, aga paraku oleme me alles uue faasi alguses. komisjon, nõukogu ning parlamendi abiga peab nüüd äh, hakkama seda Euroopa turismipoliitikat alles ellu rakendama peame võtma arvesse mineviku kogemusi, vaatame üle kõik selle, mida on juba tehtud enne õigusliku aluse andmist turismivaldkonnale ähm, on, oli meil ka juba ju kogemusi selles valdkonnas töötamisega. aga igal juhul meid, meil on veel pikk tee käia. aga mulle meeldib väga see, et teie komisjonis on tunda seda, et te olete pühendunud sellele küsimusele, see on täiesti võrdväärne minu pühendumusega. turism on üks äh, uutest pädevusvaldkondadest, mis on nüüd samal tasemel teiste valdkondadega. siin tuldi välja väga paljude soovitustega, ideedega, mul on suur hea meel, et sain siin arutelus osaleda, nii et ja see kõik näitab üles seda, et tahe on olemas ja see on alustuseks ju kõige parem loomulikult siin on ka see äh, rahaline aspekt, aga nagu on öeldud, me oleme alles oma tee alguses praegused finantsperspektiivid ei ähm, rääkinud turismist kui ühenduse poliitikast, aga nüüd tuleb seda siiski teha. just nimelt selleks, et ähm, turismile antaks äh, olulisemaid summasid. kui me tahame töötada võimalikult hästi, siis tuleb kasutada kõiki olemasolevaid vahendeid, struktuurifonde ja ka teisi aga tuleb paika panna ühtlasi ka tõeline finantsstrateegia. loomulikult äh, me ei saa siin äh, keskenduda vaid äh, ühele aspektile, ei ole mitte üks turism, vaid turismitüüpe on ju mitmeid ja nagu esimees ka ütleb, me peame juba olemasolevaid vahendeid siin paremini jagama. ja kui nüüd neid vahendeid ei ole piisavalt või need ei ole piisavalt kvaliteetsed, siis on neid jagada muidugi raske ja on samuti raske töö, töötada väga erinevates turismivaldkondades. ja selles osas ma olen täiesti nõus äh, härra Simsoniga. komisjonina üritame koordineerida liikmesriikide tegevust, kuid kõik liikmesriigid peavad mängima oma rolli turism ei ole mitte oluliseks äh, majandustegevuse sektoriks vaid Lõuna-Euroopa riikidele nagu Hispaania, Itaalia või Prantsusmaa, vaid paar nädalat tagasi käisin ma Soomes ja kohtusin äh, äri äh, inimestega Helsingis ja nad rääkisid just nimelt turismi arendamisest Põhja-Euroopas proua Paak, sellele te, te ka viitasite ja tõepoolest, turism on äh, sissetulekuallikaks kõikidele Euroopa liikmesriikidele. ja see Euroopa märgis, millest me siin rääkisime, seda tuleks kasutada üle Euroopa. aga kõik need turismiministrid, kellega ma kohtusin nii Madridis, kui ka eelmisel nädalal, kui me rääkisime siin sellest äh, tuhapilve tagajärgedest, iga kord, kui ma nendega rääkinud olen, siis olen tajunud, et neil on tõeline tahe koos üks suur projekt üles ehitada. ja neid ka rahustas äh, see, et ma olen pühendunud sellele, et mitte siin kuidagi äh, liikmesriikidele kandadele astuda näiteks Prantsusmaa, Hispaania, Itaalia vahel on juba olemas kokkulepe, mida saaks laiendada ka teistele riikidele ja oleks tore, kui ka teised liikmesriigid selliseid kokkuleppeid sõlmiksid, see võimaldab äh, kasutada ühiselt ressursse, tutvustada mm, neid riike. mul on tunne, et proua Tikau ka viitas sellele. sotsiaalne turism on oluline, see on väljaspool igasugust kahtlust see toob suuri summasid sisse. näiteks äh, ma rääkisin kahe parlamendiliikmega meie viimasel arutelul ja nemad mulle juba ütlesid, et äh, see on muidugi väga tore, et me jälle reisida saame, aga kui me reisime, siis tegelikult me panustame ka majanduslikult nii et äh, kui nüüd minna mõne, mõnda lennujaama, siis vaatame reisijate hulka, siis äh, vaatame, et kui palju inimesi tegelikult seal on. tõepoolest, võib-olla õigus olla turist ei ole nüüd päris aluslepingusse sisse kirjutatud, aga peab siiski tagama selle, et võimalikult suur hulk Euroopa Liidu kodanikke saaks äh, ka turist olla, saaks reisida, ka inimesi, ka inimesed, kellel on ähm, liikumisega raskusi. iga euro kohta, mis kulutatakse, saame me veel nelikümmend senti lisa äh, sissetulekut väga hea idee on ka see, et pikendada turismihooaega, kui ma olin transpordivolinik, siis äh, rääkisin, äh, tegutsesin ka Brenneri initsiatiiviga selleks, et vähendada sõidukite arvu Euroopa teedel. nii et tõepoolest on väga hea idee see, et äh, nüüd jagada turistid nii-öelda terve aasta peale ära, et kõik ei, kõikide nende reisid ei keskenduksid kõrghooajale loodan tulla välja hiljem juba ametliku programmiga, ma olen ka teinud juba konkreetseid algatusi turismisektori heaks. üheksandast veebruarist saadik oleme palju ära teinud, aga meil on ikkagi veel aega vaja, on rohkem dialoogi vaja pidada. tegemist on ju võtame näiteks ka Kreeka sündmuse, mis on pühendatud maratonile. ja olen igal juhul valmis tulema siia komisjoni iga kord, kui härra Simson seda soovib. mida ma ootan teilt, on see, et te tuleksite välja konkreetsete soovitustega, konkreetsete algatustega sel ajal, kui me oleme välja töötamas teatist. Madriidi kohtumine oli alles ähm, esimene samm, kindlasti ähm, me jätkame samas vaimus, enam mul palju aega järel ei ole. tahan lihtsalt üle korrata selle, et olen täiesti pühendunud sellele, et turismisektori, sektor oleks ka edaspidi oluline sektor Euroopa Liidu majanduses ja ma loodan, et Euroopa Parlament reageerib sellele kõigele väga positiivselt, aitäh! volinik Tajani, suur tänu teile ja ma loodan, et teie külaskäik mm, Kreekasse maratonilinna maratonile, kui te üritate joosta maratoni äh,, maratonilinnas Ateenas võiduteatega, siis te äh, ilmselt äh, suudate rohkem kui Lüpedes, kes maratoni lõpus kokku kukkus, kuid teil on õigus, et et inimesed mõistavad maratoni tähtsust ka vanal ajal ja äh, Euroopa kultuurile andis see tõuke ka nende Pärsia lained äh, tagasi tõrjuti ja suur tänu, et te osalesite meie koosolekul ja olite valmis ka pikemalt kohale jääma ja vastama meie liikmete küsimustele. ma loodan, et me teeme tihedat koostööd ka tulevikus. We'll have a five minute viieminutiline vaheaeg ja seejärel koordinaatorite koosolek.